täieõiguslikult äh, osalema, kui nad on kirjutanud äh, alla äh, deklaratsioonile, avaldusele, et neil ei ole mingisuguseid teisi takistavaid ametikohta. tuletan teile meelde ka seda, et koos nõukogu presidendiga kirjutan ma alla kolmele õigusaktile vastavalt eeskirjale seitsekümmend neli parlamendi kodukorrast ja see Äh, avaldatakse ka